head kolleegid, alustame tänast koosolekut. tahaksin küsida teie käest, kas on ettepanekuid päevakorra muutmiseks? ei tundu olevat. juhataja teadaandeid ka ei ole kui äh, meil ei ole koosoleku protokollidele mingisuguseid vastuväiteid, kakskümmend kuus jaanuar, teine veebruar, üheksas veebruar, siis kiidame need ka heaks. Äh, ja ütlen siis tere tulemast, äh, austatud Pando Amer Ametiko ning tema Sansibari parlamendi kolleegid Tansaaniast nagu teate, siis äh, Tansaania on Euroopa Parlamendi jaoks prioriteet. Äh, meie demokraatiat toetav valimiste äh, vaatluse projekt on tuvastanud selle riigi kui ühe kuuest prioriteedist ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me neid ka toetame. tänane kohtumine on esimene samm partnerluse arendamiseks ning jätkualgatused äh, parlamendi äh, assamblee ja Tansaania parlamendi äh, koostöö jaoks. kaks tuhat viisteist on Tansaania jaoks väga oluline aasta, sellepärast et üldvalimised toimuvad äh, oktoobris. ka põhiseadusliku reformi ettepanek on edasi lükatud hiljuti ning meie külaline tahab selle kohta ehk ka detaile lisada täna on meil suurepärane võimalus äh, kuulda äh, härra Ametikot, äh, tema kolleege ja mõtteid vahetada Sansibari ja Tansaania ees seisvate väljakutsete üle, mis enne valimisi käimas on. ja selle lühikese sissejuhatuse järel ma palun teid, härra, et olge hea, teil on sõna. suur tänu härra asepresident, kas mul on õigus, et te olete asepresident? asepresident on alati kindla peale minek meie keskkonnas, ütleb härra esimees. niisiis, suur aitäh, härra asepresident ja tere pärastlõunat teile kõigile. mul on väga hea meel olla teie ees, et jagada teiega Sansibari eh, Tansaania esindajate koja eh, ideid. Äh, meid on kokku viis liiget äh, ja neli ametnikku. Äh, üks on härra Jaja Misavad, kes on meie spiiker ja teised assisteerivad endisi Sansibaari ministreid ning meie kojas nad istuvad siin kõik äh, ees, ehk võiks ta ka püsti tõusta, et oleks teda näha. härra Nahula, palun näidake ennast. teised delegatsiooni liikmed, austatud Abdallah Juma, tõuske samuti püsti. härra Hamad, proua Hafid Amer, proua Zahra Al-Hamad ja mina ise ka. olen siis esindajate koja spiiker. olen seal juba kakskümmend aastat spiikrina töötanud ja tahaksin teiega jagada mõningaid äh, mõtteid meie rahvusliku ühtsuse valitsusest, äh, mis Antiveris on, see võtab mõned minutid aega, härra esimees suur aitäh, et te võimaldasite mul teha seda ettekannet alustaksin väga lühida ajaloolise ülevaatusega sellest, kuidas rahvusliku ühtsuse valitsus Sandivaris üldse moodustati. rahvusliku ühtsuse valitsus on käivitanud erinevad alud, arutelud Sandivari äh, endise presidendi Äh, maa Abeid Karumi vahel ning toonase opositsioonipartei äh, peasekretäri kodanike äh, ühtsuse front härra Hamadi vahel, kes on nüüd Sansibari asepresidendiks saanud viiendal novembril kaks tuhat üks riigihoones Sansibaris kaks tuhat üheksa need äh, kõnelused alguse said. Nendest äh, kõnelustest ei ole detailset ülevaatet mitte kellelgi, aga me oleme aru saanud niimoodi asjast, vähemalt hilisemate selgituste baasil, et need arutelud olid seotud rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamise teemaga. see omakorda lõi aluse kahe poliitilise partei vahelistele läbirääkimistele. CCM, mis on valitsuspartei ning nüüd äh, nii Sansibaris kui Tansaanias äh, üldisemalt ja CUF, mis oli valmis rahvusliku ühtsuse valitsust moodustama. see kõik juhtus peale erinevaid arutelusid ja dialoogi kahe äh, partei vahel. kohtumised leidsid aset erinevates kohtades ja positsioonile äh, ütlesid nad, et Sansibari jaoks on väga oluline luua rahvusliku ühtsuse valitsust. Äh, seda sellepärast, et äh, pikk poliitiline ummikseis või sõjaseis oli valitsenud erinevate jõudude vahel ning see õõnestas Sansibari arengut ja seetõttu otsustasime me luua meie rahvusliku ühtsuse valitsuse, nii et äh, see poliitiline patiseis lõpeks ja et äh, oleks võimalik äh, sõbralikus õhkkonnas kahe poliitilise partei vahel, CCM-i ja CUF-i e, vahel luuagi ühtne valitsus. pärast me kahe poliitilise partei juhtide läbirääkimisi härra Karume, endine president ja Sharif Hamad, äh, opositsioonipartei peasekretär. viimane oli ametilt õpetaja. ja tema nimetiitel sisaldab ka araabiakeelset sõna õpetaja pärast seda, kui esindajate kojas äh, tehti ettepanek, kuidas rahvusliku ühtsuse valitsust võiks moodustada, toimus arvamuste vahetus ja ettepanek selles osas rahvusliku äh, ühtsuse valitsuse moodustamiseks oli moodustada selline valitsus, kus siis äh, need nimetatud kaks poliitilist äh, jõudu ühtselt valitseksid ja nii läkski ja kõik probleemid said sellega lõpu. tegemist on valitsemise uue vormiga Tansaanias. Euroopa Liidus on riikides sellised valitsused, kus endiselt on opositsioonipartei ka, aga meie rahvusliku ühtsuse valitsuses ei ole meil ametlikult opositsiooni ja võiks küsida, kas paljuparteiline demokraatia on sellise valitsemisvormi jaoks äh, ikkagi äh, püsiv, kus ametlikku opositsiooni ei ole, ma ütleksin jah. Äh, võiks öelda tegelikult, et ka peapartei CCM ja vähemuse partei CUF äh, kolleegid töötavad koos, näevad äh, välja küll opositsioonina, opositsiooni mõtted on teatud küsimustes, aga äh, eespinkidel istuvad tavapäraselt valitsusliikmed ja tagapinkidel siis tavalised parlamendiliikmed, sellepärast nimetame neid ka tagapinklasteks nii et see siis on taustaks meie äh, rahvusliku ühtsuse valitsuse jaoks. Äh, aga mingisugust kahtlust ei ole, et Zanzibaris ja Tansaanias üldiselt on mitmeparteiline demokraatia. selline valitsusvorm kehtib ainult Zanzibaris, Tansaanias. nii et võiks küsida, et mikspärast terve Tansaania jaoks seda sama mudelit ei kasutata ajalooline taust on nimelt erinev. ajalooline taust, mis Zanzibaris on, pärast kõiki üldvalimisi oli äh, võitjate jõud äh, väga vähe teisest kohast üle ja äh, sellise ainult väikese kaaluga keeluga ei ole võimalik valitseda kui me vaatame üldisi valimisi üheksakümne viiendal aastal, siis valitsusparteil oli kakskümmend kuus kohta viiekümnest. nii et äh, valimisringkondades siis. nii et te näete tegelikult, äh, kuivõrd äh, väikse enamusega need kaks parteid võitsid. ja seetõttu on päris pikalt olnud äh, võitlus äh, kahe poliitilise jõu vahel. küsimus on olnud, äh, kuidas äh, riiki valitseda, ilma et riigi areng kah-, kannataks selle all. CCM on alati aga valimisringkondades väga tugeva võidu saavutanud ja seetõttu ei ole olnud sellist rahvusliku ühtsuse valitsust vaja. nii et liiduvalitsuse taustal on äh, võitjaks see, kes äh, enam, enamuse hääli saavad. nii, siis oli võimalik meil edasi minna. ja nii vaatasime, lõime ka oma rahvusliku ühtsuse valitsuse ja see sündis tänu sellele, et poliitilised äh, Äh, osapooled tulid kokku ja rääkisid läbi, aga ka sellepärast, et esindajate koda valmistas ette äh, teatud seadused selleks, et rahvusliku ühtsuse valitsus sai sündida. ka referendumi äh, seadusalase ettepaneku nad tegid, me ei teinud seda otseselt, sellepärast et meie põhiseadus ei võimaldanud sellist valitsust luua, selle, see ei olnud põhiseaduse kohane, aga me pidime äh, meie põhiseadust muutma nii, et see võimaldab ka sellise rahvusliku ühtsuse valitsuse vormi ellukutsumist. nii et äh, esindajate koda äh, seadis äh, sellised seadusettepanekud valmis ning referendumi kokkukutsumiseks andsime samuti volitused. me ei teinud lihtsalt omapäi otsus, et me loome sellise ühtsuse valitsuse, vaid et enne ikkagi toimus ka referendum. nii et oma Äh, ettekande lõpuks, äh, härra aseesimees, äh, võin ma öelda siin, et protsess, mis viis rahvusliku ühtsuse valitsuse loomineseni, seisnes kolmes aspektis. esiteks oli part-, poliitiliste parteide vahel pikk dialoog, mis viis nende koostööle. teiseks, esindajate koda võttis vastu seaduse, mis võimaldas äh, Äh, rahvusliku ühtsuse valitsuse loomise. ja kolmandaks, äh, põhiseaduse muudatus, Sansibari äh, põhiseaduse kümnes muudatus võimaldas rahvusliku ühtsuse valitsuse loomist. aga jällegi see ülesanne, mis Sansibari esindajate koja ees oli, mina olin loomulikult selle juhiks, selle protsessi juhiks, sest ma olen parlamendi spiiker. me pidime võtma vastu seaduse, mis võimaldas referendumi korraldamist ja seal äh, oli võimalik siis hääletada, kas äh, luua rahvusliku ühtsuse valitsus või mitte. ja referendumi äh, tulemus, mis siis elanikkonna hulgas läbi viidi oli, oli kuuskümmend kuus koma neli protsenti rahvusliku ühtsuse, ühtsuse valitsuse toetajatest, kolmkümmend kolm koma kuus siis vastavalt vastu. ja Äh, meie põhiseadus muudeti ära, äh, rahvaküsitluse tulemus äh, toetas rahvusliku ühtsuse valitsust ja sellega lõpetangi, härra aseesimees, ja lõpetan oma ettekande. aitäh ähm.! aitäh! enne kui ma küsin kolleegidelt, kas nad soovivad sõna võtta, tahaksin teilt küsida milline on praegune olukord? Teie piirkonnas on see üsna ebastabiilne Aafrika sarvel üldisemalt, mis on teile väga lähedane, kuidas see on mõjutanud teie riigi poliitilist olukorda? kas te saaksite midagi selle kohta öelda? The situation uh, aitäh! olukord ja suhted Tansaania ja naabrite vahel kuna me oleme Ida-Aafrikas, Rwanda, Keenia, Burundi ja äh, Somaalia on samuti meie naaberriik. sealpool piiri on veidi probleeme. meil on pii-, Keeniaga ja Somaalia vahel on pinged Al-Shabaabi tõttu. kindlasti teate te seda, mõistate, mis praegu toimumas on äh, Somaalias? ning ka seal on praegu üsna habras olukord poliitiliselt ja valitsusel. Keenia poole pealt on probleemiks Al-Shabaab, mis äh, on võitlema asunud ning nad äh, loovad Keenias olukorra väga ebastabiilseks julgeoleku osas. Teil on olnud äh, piiridel väga palju probleeme, kuuskümmend seitse isikut sai just äsja surma piiridel. nelikümmend seitse isikut sai surma hiljuti ülikooli linnakus. selline on äh, see olukord Al-Shabaabi tõttu, aga teistes piirkondades läheb väga hästi sest seal ei esine selliseid nähtusi nagu meie naaberriigis Somaalias, mis on Keenia piiririigiks. lühidalt tahaksin ütelda, et Tansaanias läheb meil väga hästi poliitilises mõttes ning loodetavasti on meil oktoobris siis uued parlamendivalimised ja siis referendum toimub samuti juulis selles, selle, selle aasta sees siis enne üldvalimisi. aitäh! härra Tännak, palun! aitäh, härra esimees, tahaksin äh, tervitada Sansebari delegatsiooni, soovida neid teretulnuks äh, Ühendkuningriigil on olnud äh, saarestikuga väga pikaajalised suhted ja mõistagi osa Tansaaniast äh, on praegu autonoomne äh, provints või saar või selline poolautonoomne riik. radikaliseerumine, tahaksin selle kohta küsida. see, mis on toimunud viimaste aastate osal Vamšõu ehk siis ärkamise poole pealt ja millised on olnud need rünn-, rünnakud kirikute vastu, turistlike eh, vaatamisväärsuste eh, koha peal ja kuidas on see seotud siis saarel oleva julgeolekuolukorraga ja kas see ohustab kuidagi turistide sissevoolu ning eh, mis ulatuses just eriti nooremad mehed ühinevad ISISega, viivad läbi džihaadi see on ju nagu te-, on väga suureks mureks globaalsel äh, mandril, aga mis siis, äh, äh, siis kogu maailmas, aga mis siis Zanzibaril toimub? aitäh selle hea küsimuse eest kindlasti on olnud näha siin liitu grupi isikuid, kes on muslimid, moslemid, aga nad ei ole ühinenud äh, ISISega ega ka teiste Al-Qaeda ega Al-Shabaabi rühmitustega. tegemist on ühe rühmitusega, mis on pärit Zanzibarist ning me tegelikult oli näha Sansibaris sellise asja toimumist juba ette ning Sansibari valitsus on pööranud olukorrale väga tõsist tähelepanu, tahan teile seda kindlasti öelda, ja need, kes liikumises äh, liikumisega siis ühinesid ja tegutsesid, nemad äh, on juba kohtumenetluse äh, ning nad on siis kohtu alla antud ning kohtuprotsess on käimas. aga põhimõtteliselt saan ma ütelda, et ma olen täiesti kindel, et tegemist on sellise rühmitusega, millel ei ole mingisuguseid poliitilisi äh, suhteid või sidemeid. ja minu arvates ei ole ka teiste rahvusvaheliste äh, moslemite organisatsioonidega ühinenud. tegemist on Sansibarist pärit äh, rühmitusega ja teinekord on nad öelnud, et, et et moslemitega seotud küsimusi ei ole õiglaselt lahendatud riigis, aga valitsus on võtnud vastu konkreetsed sammud selleks, et selle nähtusega võidelda. ja kõik need, kes osalesid selles rühmituses ja selle töös, on kohtu ette toodud ja menetlus on praegu veel käimas ja me ootame kohtuotsust parasjagu just. Well thank you, Mr Kukan. aitäh, härra Kukan, palun. Thank you, Mr Chairman. aitäh, härra esimees. Asante sana, mzuri sana. Mr Kukan. I, I just greeted <laughs> I'm already back in Zanzibar. In their language. <laughs> ma tervitasin meie külalisi nende oma keeles ja tõlge suahiili keelest ei toimi väga hästi, ütleb härra esimees. härra Kukan väidab, et see oli siis vestlus minu ja delegatsiooni vahel. härra esimees, ma tahaksin samuti ühineda tervitustega. tervitan siis Zanzibari delegatsiooni kes on pärit sellisest toredast äh, Aafrika riigist, alguses te ütlesite, et me peaksime rohkem tähelepanu pöörama Tansaania Ühendvabariigile. mina olen sellega nõus, tegemist on riigiga, mis äh, ei ole eriti meedias kajastust leidnud, seda peaks võtma komplimendina, et teil ei ole mingeid probleeme olnud, aga mina leian, et me peaksime koostööd tugevdama teiega ma tean, et selle aasta lõpus on teil parlamendivalimised Tansaanias ja ma olen täiesti kindel, et Euroopa Liit saadab sinna ka valimisvaatlusmissiooni. mina tahaksin öelda, et seda peaks kasutama võimalusena, saamaks teada rohkem kohalikust olukorrast ja kui siis delegatsioon tagasi tuleb, peaks delegatsioon olema aktiivsem üritamaks aktiivsemat koostööd luua Euroopa Liidu ja teie riigi vahel. kõneleja räägib jällegi suahiili keeles. aitäh! aitäh, ütleb külaline. vastab tõele, et Tansaania on Euroopa Liiduga teinud väga suurt koostööd ja te olete andnud meile väga palju toetust äh, erinevates valdkondades. nagu näiteks arenguabi teemad ja vastab ka tõele, et Euroopa Liidu missioonid on meil kohal käinud. viimasel kor-, viimane kord käisid nad valimisvaatlejatena missiooniga meie juures ja mina pean ütlema, et minu arvates tulemuseks oli, et meie valimised toimusid väga hästi. me kutsume kindlasti ka Euroopa Liidu delegatsiooni meie juurde uuesti valimisvaatlejateks ja loodetavasti ei ole ka järgmine kord mingeid probleeme sellega. sest äh, viimane kord saime me kokku, tegime teiega koostööd ja seekord ei ole mitte mingisuguseid äh, tõkkeid Euroopa Liidu missioonile, jälgimaks siis, mis meie valimiste ajal toimub. nii et äh, toor on vaba, uks on lahti, tulge ja vaadake, mis meil valimistel toimub ning äh, kindlasti saate te meiepoolselt tuge. aitäh, proua Fortiga, palun! aitäh, härra esimees. lugupeetud delegatsiooni liikmed Sansibari äh, ja Tansaania parlamendist, äh, tere tulemast Ahveti koosolekule. mina tahaksin siinkohal rääkida piirkonna Tansaania rollist laiemas kontekstis äh, kogu kontinendil, kuna teie loote rahu ja lepitust tahaksin rääkida Ruutsia kokkuleppest Burundis ja kokkulepetest, mis on sõlmitud teistega. kuidas teie näete, milline on olukorra stabiilsus, olukord piirkonnas, kas see on stabiilne? kas ka rahukokkulepped ja lepituskokkulepped Burundiga on jõus, võttes arvesse praeguse valitseva partei tegevust ja kas on võimalik ka rahu säilitada pärast neid pikki äh, kodusõdasid sellistes riikides nagu Rwanda, Burundi ja Kongo. aitäh. okei okay,, thank you very much uh.... aitäh, proua, selle küsimuse eest. Tansaania on alati olnud rahu edendamise esirinnas. selles, mis puudutab äh, tema enda territooriumi ja naaberriikide oma. nii et selles mõttes see, mis on toimunud praegu Burundis ja Rwandas juba mõnda aega, on, on meile olnud tõsiseks väljakutseks ning õigupoolest just hiljuti tulenevalt sellest kolmandaks ametiajaks kandideerimisest Burundis on, on seal tekkinud probleeme. ning äh, valitsus, ma tean seda, üritab praegu võtta omalt poolt meetmeid selle vastu, sest Tansaanias meil on süsteem, kus on kaks ametiaega lubatud, kaks viieaastast ametiaega. ja ma loodan, et meie valitsus sel õnnestub Burundi rahvale ja juhtidele selgitada, et mõistlik oleks jätkata põhiseadusliku tava kohaselt, mis näeb ette kaks ametiaega, mis on siis praegu tekkinud küsimuse sisu, et kokkupõrked on nõudnud juba mitme inimese elu. Tansaania on alati olnud esirinnas rahu edendamisel, mitte ainult Tansaania enda territooriumil, vaid ka naaberriikides. nii, nagu meie mäletame asju, oli Tansaania esirinnas ka iseseisvusküsimustes ning me ütlesime, et ta, Tansaania ei ole nõus võtma vastu iseseisvust, kui teised Aafrika riigid ei saa iseseisvaks ja seetõttu Tansaania oli, oli ka iseseisvuse edendamise ja vabaduse edendamise plaanis väga eesrindlik. ning selles mõttes rahu tagamine demokraatlikult nendes teistes Aafrika riikides on meile väga oluline ja me loodame, et meie valitsusel õnnestub selgitada ja survestada Burundit nii, et need probleemid seal ei jätkuks ja ja üritame siis oma kolleegidele selgitada selle praeguse olukorra lõpetamise vajadust. härra McAllister Excellencies, ladies. Teie ekstsellentsid, head kolleegid, meil on väga hea meel teid siin tervitada. mina olen Saksamaalt pärit ning nagu te teate, kuusteist Saksa liidumaad, kõigil nendel on oma partnerlussuhted. mina olin Alam-Saksi liidumaa eh, peaminister ning ma mäletan, kui palju meil oli, kui tihedad koostöösuhted meil olid ja kui palju oli projekte, mille raames üritasime teid toetada ka rahaliselt. mul on kaks küsimust. esimene. kuna te arvate, et valimised saaksid toimuda või kui te ei tea, kuna valimised toimuvad, siis kuna te usute, et valimiste toimumisest teatatakse? teine küsimus kuidas läheb Tansaanias praegu turismi plaanis? aitäh! Thank you very much indeed! tänan! Tansaania põhiseaduse järgi toimuvad meil valimised viimasel pühapäeval, iga oktoobrikuu viimasel pühapäeval viie aasta möödudes, nii et eh, praegu ootame valimisi, kui ma ei eksi, kahekümne viiendal oktoobril käesoleval aastal. ning äh, loodan, et sellest kuupäevast saab kinni pidada, sest äh, see on olnud meil traditsioon viie aasta möödudes oktoobris, oktoobrikuu viimane pühapäev. nii et oktoobri viimane pühapäev sel aastal on kahekümne viies kuupäev ning ma loodan, et meie valimised toimuvad kahekümne viiendal oktoobril. ja teine küsimus oli, et kuidas te planeerite edendada turismi oma imekaunis riigis? lubage, ma äh, vastan sellele kahes osas. alustan Zanzibarist, sest meil on erinevad äh, niisugused majanduslikud kontekstid selles plaanis äh, Zanzibaris ja Mandri-Tansaanias. Zanzibaris on meil turism suuruselt teine tuluallikas, iseäranis pärast nelgi kasvatuse osakaalu vähenemist sise, rahvusvahelisel turul. sest hind rahvusvahelisel turul langes väga tugevalt ja seetõttu leidsime, et äh, teine oluline tuluallikas peaks meil olema turism, sest ilma selleta meil riik ei toimi. ning äh, täpselt sama on olukord ka liiduvalitsuses. turismil on väga oluline koht ka seal ning meil on turismindus seotud jahindusega, meil on Kilimandžaro, väga ilus mägi, paljud inimesed käivad seda vaatamas ning Zanzibari poolt, see oli siis Tansaania mandri osa, aga meil Zanzibaris on väga ilusad rannad. me oleme valmis teid kõiki tervitama meie lum-, lumivalge liivaga randadel. nii et turism on väga oluline tuluallikas Zanzibaris. aitäh, Anna Komes, palun! tänan selle eest, et saite tulla meie komisjoni. tahaksin küsida, arvestades seda, et teil on pikaajalised koostöösuhted Hiinaga ning äh, kuulsime, et Hiina on investeerinud äh, märkimisväärselt taristusse, lisaks traditsioonilistele investeeringutele raudteesse, aga nüüd on siis juba ka molju näiteks äh, investeeringud ka sadamasse. ning äh, samuti ka gaasimaardlatega seotud investeeringud. et tahtsingi küsida selle koostöösuhte kohta Hiinaga, arvestades seda, et teised riigid on näinud seda võimaliku korruptsiooniallikana või korruptsiooniohuna, et kuidas see toimib teie riigis? ma tean, et võitluses korruptsiooni vastu on selle võistlusega seoses on teil hiljuti isegi tagandatud üks minister korruptsioonikahtlustega. kas teil on probleem maade haaramisega? ja ma sain aru, et see probleem oli või seotud nende kuulduste põhjal, mis meieni on jõudnud just biokütuste tootmisega, nii et kui te saaksite meil natuke sellest valdkonnast rääkida, oleks mul väga hea meel. Thank you very much. aitäh. Tansaanial on väga palju sõpru Aafrikas ning ka väljaspool Aafrikat, Aasias, Euroopa Liidus ja mujal maailmas. Hiina on meiega olnud soojades suhetes päris kaua aega, meil on koostöösuhted nendega kaua aega. enamuse ajast on toetus, mil, mida me saame Hiinast, olnud tingimusteta, mis on väga positiivne, kui vaesemad riigid saavad tingimusteta abi, nagu me oleme Hiinalt saanud. Te mainisite maade haaramisest, mis on toimunud Tansaanias, aga samuti ka Venemaal. ning mina saan sellest aru nii, et maad võetakse riigi kasutusse ilma, ilma mõistliku kompensatsiooni maksmata ning seda küsimust on käsitletud põhiseaduse ettepanekus, mis läheb varsti, käesoleva aasta juulis loodetavasti referendumile. ning äh, meil on selles tunnustatud põllumeeste õigusi, talunike õigusi, loomapidajate, kalurite õigusi. ning asja mõte seisnebki siis selliste riigipoolsete isikute õiguste piiramise variantide lõpetamisega, et kui riigil on vaja kasutada, oma kasutusse võtta maad, mida näiteks põllumehed kasutavad, siis põhiseaduse ettepanekus on kirjas, et tuleb maksta kohast kompensatsiooni. nii, et et nendel inimestel ei tekiks probleeme mujale kolimisega, oma elu ümber nii-öelda viimisega. aga veel üks asi, mis selles põhiseaduse ettepanekus, äh, mida käsitletakse, et kui riigiprojektiks on vaja mingit maatükki, siis siis on äh, selle maatüki omanikule võimalik kompensatsiooniks anda mingi muu maatükk, asenduse maatükk. või kui see ei ole võimalik, siis tuleb maksta kohane kompensatsioon nii on praegu kirjas meie liidu uue põhiseaduse ettepanekus, mis peab minema referendumile loodetavasti juulis. võib-olla kuna ma ei ole siin üksi, vaid meil on delegatsiooni teisi liikmeid ka, siis ma võib-olla küsikski, kas äkki nemad tahavad täiendada minu öeldut ning võib-olla annaksingi neile sõna seoses kõigi kõlanud küsimustega selle täienduseks, mida mina ütlesin. kõigepealt äh, härra Shamsi Minahoda, kes oli Zanzibari, kes on Zanzibari endine peaminister ning äh, meie fraktsiooni juht. härra esimees, lubage mul rääkida lühidalt seoses härra Tänoki küsimusega Tansaania rollist Ida-Aafrikas rahu tagamisel. nagu me teame, Tansaania on palju aastaid olnud kesksel kohal nii poliitikas kui diplomaatias selles piirkonnas ning Tansaania on väga huvitatud rahu ja stabiilsuse tagamisest regiooni riikides Ida-Aafrikas. näiteks seoses sellega, mida me näeme hiljuti toimuvat Burundis. me teame, et president Kurunziza üritab jääda võimule kolmandaks ametiajaks ning selle vastu on Bujumburas inimesed tulnud tänavale meelt avaldama vaidlus, küsimus, mis on tõusetunud, on seotud Arusha rahulepinguga, kus on selgelt öeldud, et presidendile tuleb, peab olema tagatud kaks ametiaega, aga nüüd eh, tekibki küsimus, mis hetkest me tõlgendame seda väljendit kaks ametiaega, sest algul lepiti rahulepingus kokku, et tuleb viieaastane ametiaeg mida me nimetame üleminekuajaks. ja siis praeguse põhiseaduse põhjal läheb asi edasi, siis nii-öelda korralise ametiajaga, nii et praegu seisnebki siis küsimus selles, kas see ülemineku ametiaeg rahulepingu järgi, kas see arvestatakse korraliste kahe ametiaja hulka või mitte, nii et minu hinnangul on probleem praegu selles, et me, me ei taha hakata lahendama seda, kas see üleminekuaeg on või ei ole osa sellest äh, korraliste ametiaegade loetelust. aga ei, ei, ma just, ma just arvan, et meie ülesanne on praegu regionaalse koostöö raames istuda maha Burundi võimudega ja seletada see, selgitada see asi välja sest olukord praegu on väga tõsine ning võib seada ohtu siiani saavutatu stabiilsuse tagamisel. seoses küsimusega Hiinast nüüd. miks Tansaanial on suhted Hiinaga arenguabi plaanis, nagu me kõik teame? on Tansaanial ja Hiinal olnud pikka aega soojad suhted ning sõprussuhted siis algasid juba umbes viiskümmend aastat tagasi ja Tansaania suhtub Hiinasse kui sõbralikku riiki. Hiina on andnud Tansaaniale abi, kui Tansaania seda väga vajas, arenguabi. ja me teame, et kuuekümnendatel aastatel andis Hiina meile raha selle vabastamisraudtee ehitamiseks, mis ühendas Sambia ja Tansaaniaga. teine põhjus sõprussuheteks Hiinaga, mis meil on, seisneb selles, et enamusel juhtudest, kui Hiinal on suhted Aafrika riikidega, kuid mitte ainult, ka Aasia riikidega, siis kui Euroopa Liit seob arenguabi andmise teatud inimõiguse küsimustega, riigivalitsemise küsimustega, siis Hiina seda ei tee. kui Hiina teeb arengukoostööd Aafrika riikidega näiteks, siis ta ei kehtesta selliseid riigivalitsemise või inimõigustega seotud tingimusi ning seetõttu Aafrika riigid ja vaesemad riigid näevadki seda väga positiivses valguses. ning äh, sellepärast ongi Aafrika riigid teinud eh, arenguabi koostöö raames Hiinaga niisugust tihedat koostööd? aitäh! kui on veel kolleege, kes tahaksid küsimusi esitada. kui ei ole, siis teie ekstsellents. tänan teid väga selle võimaluse eest kuulata teid ära ja esitada küsimusi ning ma loodan, et need poliitilised sündmused, millest te rääkisite, leiavad aset ja leiavad aset äh, väga positiivses õhkkonnas. aitäh ja nägemist! Thank you so much, Mr. I'm to be here with you and she... tänan, tänan võimaluse eest esineda teie ees ettekandega ning vastata küsimustele. suur tänu ka parlamendiliikmetele We move on. jätkame järgmise punktiga, milleks on arutelu seoses proua Gomeshi raportiga olukord Euroopa kaitse kaupade turul ning selle mõju meie julgeoleku ja kaitsealasele võimekusele ning äh, see arutelu on meil ette nähtud kella poole kuueni ja järgneb hääletus. nii et proua Kumes, palun, teil on sõna. aitäh, esimees. tahaksin kasutada seda võimalust kuulamaks ära kolleege, kes soovivad äh, meile esitada oma arvamusi selle raportiga seoses, aga asja praeguses etapis tahaksin veel kõigepealt tänada variraportööre suurepärase koostöö eest, sest meil on õnnestunud olulistes küsimustes jõuda mitmele olulisele kompromissile ning nende panus on olnud väga oluline ning muutnud raporti teksti paremaks. samuti tahaksin rõhutada et kuna meil on sageli pädevuskonfliktid teiste komisjonidega, siis eh, tegelikult see on praegu väga eh, see, see on andnud meile antud juhul väga hea võimaluse teha IMCO-ga koostööd kaitseturgudel ilmnevate suundumuste mõju julgeoleku ja kaitsevõimele on loomulikult pealkiri, mis eh, mis tuleneb eelkõige meie, Välisasjade Komisjoni ja Julgeoleku ja Inimõiguste allkomisjoni pädevusest, arvestades juunikuist kaitseministrite kohtumist, millel hakatakse andma esialgset hinnangut sellele, kuidas kaitsealaste riigihangete direktiivide rakendamine edeneb. ent sisuline hindamine, poliitiline hindamine tuleb meil tegelikult ettevõtte kolleegidega IMCO-st. et kuidas see olukord puudutab meie võimekust kaitse- ja julgeolekuplaanis, kui meil seda vaja on. ning nii nagu, ning mina tegin koostööd kolleegidega nii, et IMCO öö, raportööriga arutasime asjad läbi, proua Kapels, ja see koostöö laabus väga hästi et IMCO nägi, et me ei taha nende pädevusalale tungida ning nad eh, üritasid mõista ka meie huvisid, näiteks ütleme tasaarvestuste küsimustes, mis on keeruline küsimus, sest me näeme eri lähenemisi ka Euroopa Kaitseagentuuris sellele, kus tasaarvestusi nähakse üleminekumehhanismina mille eesmärgiks on tugevdada meie tööstuse olukord, kaitsetööstuse olukorda teadusuuringute plaanis. samas kui komisjoni lähenemine on, on niisugune negatiivsem ning puhtalt siseturu printsiipe järgiv. et ähm, IMCO kolleegid tänu raportöörile mõistsid meie huvisid ja meil õnnestus jõuda sarnaste formuleeringuteni nii meie raportis kui ka Inko raportis, mis on väga oluline, sest see võimendab parlamendi saadetavat sõnumit. ning tahaksin tänada kolleege äh, ka Euroopa Komisjonist, Kaitseagentuurist ja Nõukogust koostöö eest et me peame siin paika saama sõnumi, mis on mõistlik ja arusaadav. ning kui see raport komisjonis ja parlamendis kinnitatakse, siis sõnum, mis siit välja läheb, on suunatud meie riikidele, valitsustele. sest me oleme näinud, et mõned nendest, mitte kõik küll, on majanduskriisist tulenevalt oluliselt kärpinud kaitsekulutusi väga negatiivsete tagajärgedega isegi tagajärgedega strateegilise tähtsusega ettevõtetele ja valdkondadele, mis tekitab riskiolukorra. ning äh, riigid, kellel majanduslikult paremini ei lähe, ei ole küll neid kärpeid teinud, aga aga asjast ei ole võitnud ka nende maksumaksjad, sest eh, me teame, et kaitseturgud, kaitseturud on sageli läbipaistmatud ning seal on sellega seoses palju korruptsioonivõimalusi. nii et eh, mul on suur heameel, et, eh, et ma sain nii palju ettepanekuid ja panuseid liikmetelt ning mul jääb üle ainult öelda, et ma loodan, et nõukogu tõesti mõtleb selle üle, mida me mm, esitame oma raportis ning võtab midagi ette. aitäh! proua Lüsing. aitäh! nagu juba esimesel arutamisel märkisime, on meie fraktsiooni kuue NGL-i poolt küll äh, märkimisväärsed kahtlused üleval seoses meetmetega ja suunitlustega, millest proua Gomes räägib oma raportis. me meile valmistab eriti muret selle relvastus ja muude valdkondade uuringute toetamine läbi maksupoliitiliste meetmete ning investeeringute Euroopa eelarvest, Euroopa Liidu eelarvest, mida vastav, mis on oluline ka meie allkomisjonile et sisuliselt on, on siin tegemist ju toetusprogrammidega relvastustööstus, relvatööstusele. ja sellega meie fraktsioon kindlasti nõus ei ole. punktid kaksteist ja kolmteist aga on asjad, mida me toetame. sõnaselgelt, iseäranis selle kriitika osas, mis siin kuuldavale tuuakse ekspordikontrollisüsteemide järele relvastusvaldkonnas. paraku kompromissettepanekud ja muudatusettepanekud Äh, selle raporti osas ja nende punktide osas jäävad endiselt meie seisukohtadest liiga kaugele. iseäranis äh, siis äh, relva ekspordi kontrollide osas punktid kaksteist, kolmteist, mida mainisin. sest põhimõtteliselt on selle raporti suunitlus hoopis erinev sellest, mida meie näeksime sobivana oma fraktsioonis sest siin räägitakse sõjalise võimekuse suurendamisest ning äh, relvastuse säilitamisest üsna kõrgel tasemel, mis mõjutab demokraatiat ning mõjutab seda, kuidas demokraatlikku kontrolli olukord on, sisuliselt piirab demokraatlikku kontrolli ning suurendab relvatööstuse mõju oluliselt ja selle tagajärjeks on omakorda, et kui niisugused poliitilised meetmed rakendatakse, siis, siis suureneb ka relvaeksport ning seetõttu on meil esitatud omalt poolt ka vähemusraporti projekt sekretäriaadile. aitäh, härra Putikohver! Äh, aitäh, mõned märkused lühidalt. tahtsin kõigepealt proua Gomesit äh, tänada suurepärase koostöö eest. usun, et kompromissid on asjalikud ning äh, peavad paika. ja mul on kolm märkust praegu seoses sellega, mida rääkis proua Lösing. just ma rõhutan, et me oleme endiselt arvamusel, et äh, teadusuuringuid tuleks rahastada Euroopa Liidus, teiseks näeme seda raportit äh, võimalusena töötada relvaekspordi vähendamise suunas ning see on üks põhjuseid, miks me seda raportit toetame ja kolmandaks, meie hinnangul ei ole mingit vahetut üks-ühele seost nende relvastuskulude või sõjaliste kulude vahel ühelt poolt ja teiselt poolt äh, sõjalise võimekuse vahel. kui ma vaatan, kui palju relvastusprojekte viimastel aastatel Saksamaal on läbi viidud ning äh, sisuliselt on raha raisatud, selle eest on väga vahe, vähe tagasi saadud tõenäoliselt ei ole üle Euroopa ühtegi niisugust avaliku sektori osa, kus nii palju oleks raha ära raisatud, kui relvatööstusele, nii et ma usun, et märksa vähema rahaga oleks võimalik ära teha märksa rohkem ja see peaks olema kõigi meie ühistes huvides, aitäh! Um, tänan! härra Kaller! aitäh! vabandust, et hilinesin ning esinen, esindan siin kolleeg Kirtsost, kes on meie variraportöör. aga tahaksin kasutada võimalust ja omalt poolt tänada ka Anna Gomesit hea koostöö eest ning selle hea tulemuse eest, mis meil laual on neljateistkümne kompromissmuudatusettepaneku näol. usun, et nüüd on raport väga hea ning et eh, me kõik näeme, et arvestades majanduskriisi ning ka kärpeid kaitsevaldkonnas on meie kaitsevõimekus vähenenud aastatega ning Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole leidnud veel lahendusi muutunud julgeoleku olukorras ning arvestades uusi ohte, mis meie ees seisavad rõhutasime raporti strateegilist autonoomiat ning varustusjulgeolekut meie huvides ning kuna sageli tõstatatakse küsimus või raputatakse pead, kui kuuldakse mõtmed, mõistet strateegiline autonoomia, siis ma tahaksin selgitada paari sõnaga, strateegiline autonoomia tähendab minu meelest neid missioone, milles me ühiselt kokku lepime. me ei räägi sellest, et strateegiline autonoomia peaks kuidagi olema asi, mida, mis väljub NATO raamidest või läheb Ameerika Ühendriikide vastu, see on jama. me peame aga suutma läbi viia selle, milles me ise kokku lepime. et meil on tõesti vahendid olemas selleks. Nende poliitiliste meetmete rakendamiseks. ning endiselt jääb väljakutse või jäävad väljakutsed püsima meie kaitsetööstusele. ning ma loodan, et kaitsemeetmete pakett, et selle rakendamine tugevdab koostööd selles valdkonnas ja tõhustab koostööd üle Euroopa. usun, et selle raportiga anname me parlamendi poolt oma panuse juunikuise tippkohtumise ettevalmistamiseks kaks tuhat viisteist. ning kõik ettepanekud Euroopa Parlamendist eelmisel, eelmise aasta jooksul, kui need rakendataks riigipeade valitsusjuhtide poolt Euroopa Liidus, siis paraneks olukord märkimisväärselt oleme raportis äh, avaldanud positiivse seisukoha Kaitseagentuuri tegevuse suhtes ning äh, selles, mis puudutab security of supply tööd ning loodan, et juunikuus suudetakse edasi minna oluliselt ka selles valdkonnas, eelmine kord see, see ei õnnestunud, aga loodame, et juunis me näeme siis tulemust, millega meil on põhjust rahul olla ning et see varustuskindlus on tagatud tõesti. ning ma loodan lõpetuseks, et raportit toetab enamus liikmeid. aitäh, härra Schaffhauser! aitäh, esimees! raportis on nii positiivset, kui rõhutatakse siis seda oma vahendite olulisust ja tehnoloogia olemasolu olu-, olulisust Euroopa tasandil. sest eh, meil on vaja, et oleks üle-euroopaline kaitsepoliitika, aga selleks on meil vaja ühist arusaamist ning eh, kokkuleppeid selles, mis puudutab eh, perspektiive, mis meie ees seisavad ja seda, mida me kaitsma peame ning praegu niisugust poliitilist kokkulepet ei ole, me, me näeme seda läbi praeguse kriisi. meil ei ole ühist arusaama, eelkõige suurte riikide vahel. teiseks on nüüd raport, raport eksib ja ma räägin siin tehnilises plaanis eksperdina, sest siin arvatakse, et kui üheskoos mingeid asju teha, siis on see odav, odavam. võtame Lorafali ja Eurofighteri või GSFF kolm, kolmekümne viie võimaluse. et eh, kui me oleksime eh, vastavaid uuringuid ja arendust teinud ühiselt, siis kõik kogemus näitab, et see eh, Loraf-, Lorafal ja, ja Eurofighter oleks tulnud märksa kallim võrreldes sellega, mis Prantsusmaal ära tehti. vist võiks neid kulusid isegi korrutada neljakümnega. nii et ühiselt tegemine ei puu, ei pruugi meie kulusid vähendada, pigem on asi vastupidi ja kogemus näitab just nii. aitäh. proua Komes. kas soovib keegi veel sõna? ei soovi, siis proua Komes. Uh, tahaksin tänada kolleege, kes sõna võtsid nende arvamuste eest ning nende sisuliste kommentaaride eest. Äh, proua Lösingile võin öelda, et mind ei üllata, et nende fraktsioon esitab omalt poolt alternatiivse raporti ettepaneku, aga ma loodan, et siiski mõnes küsimuses meil õnnestub nendega ka kokku leppida, sest põhiline arvamuste erinevus, mis meil oli, puudutab seda, et ta ei usu, et meil on vaja üle-euroopalist kaitsepoliitikat, aga mina ja meie fraktsioon ning teisedki kolleegid usuvad, et see on vajalik et meil on vaja üle-euroopalist kaitset ning et see aitab meil luua sünergiat ja suurendada strateegilist autonoomiat Euroopas viisil, mis ei ole negatiivne, vaid võimaldab meil aktiivselt tegutseda siis, kui me näeme vajadust tegutsemise järele, vastavalt oma väärtustele ja põhimõtetele ning ma usun, et et Euroop-, Kaitse-Euroopa või Euroopa kaitsepoliitika peab neid väärtusi järgima, ma tõesti usun seda ning seetõttu toetangi praegu ju-, julgeoleku- ja kaitsepoliitilist missiooni Vahemere piirkonnas. et kui meil õnnestub näiteks saada niisugune missioon India ookeani piraatsuse, piraatidega või võitlema, siis miks, miks me ei saaks äh, eraldada vahendeid ja ja võimekust oma piirivalvest ja merejõududest võitlemaks inimkaubitsejatega ja salakau-, inimeste salakaubavedajatega Vahemere piirkonnas, nii et, et sel-, siin me ei ole progressiga nõus. aga me oleme päri sellega, et meil on vaja läbipaistvust, meil on vaja näha, kuhu raha läheb ja ja on vaja selle raha eest rohkem saada. mina näiteks ei usu, et et see, need kulutused, mis meie liikmesriigid, mõned liikmesriigid teevad äh, tuumavõimekuste arendamiseks, on hästi kulutatud raha, sellepärast et äh, mina ei usu, et sellel, et tuumavõimekusel on mingi heidutusjõud. nii et minu meelest võiks selle raha kulutada mujal, muude võimekuste arendamiseks. aga see on lahtine küsimus loomulikult, milles kõik nõus ei ole. igal juhul tänan ma kõik, kõiki kommentaaride eest. härra Putikov, mul on hea meel, et me praegu ühel nõul oleme ja tänan teid selle sisulise, sisuliste märkuste eest. et meil on eriarvamusi paljude üksikasjade suhtes ja, ja mõnes põhimõttelises küsimuses, aga kindlasti oleme ühel nõul selles, et me tahame tõhusamat rahakasutust. ma mõistan, et ütlete, et puudub üks-ühene seos kulutatud raha ja siis välja arendatud võimekuse vahel konkreetses riigis, ma olen teiega päri, seetõttu ongi meil vaja üle-euroopalist kaitseplaneerimist ning seetõttu ongi Kaitseagentuur nii oluline. et ta saab välja tuua need võimekused, mis meil, mida meil vaja on, mitte ainult praegu, vaid ka tulevikus ning äh, suunata riigid koostööd tegema nende võimekuste väljaarendamiseks, mis ei pruugi olla võimekused, mida meie, mille järele meie riigid oma nii-öelda kitsamas pla-, lähenemisplaanis vajadust näevad. näiteks ütleme, küberjulgeolek on äärmiselt oluline aspekt mitte ainult sisejulgeoleku tagamiseks, vaid ka kaitsepoliitikas. ning praegu oleme mõistmas, et meil ei ole vastavaid vahendeid veel ning seetõttu on tegemist valdkonnaga, kus kindlasti oleks mõistlik teha koostööd üle-euroopalisel tasandil ning äh, samuti ka tasaarvestusega, tasaarvestustega seotud küsimused, siin on meie arvamused üsna sarnased. härra Kaaler, suur tänu teile teie märkuste eest ja teie fraktsiooni märkuste eest. taaskord on meil eriarvamusi, aga põhimõttelist küsim-, põhimõttelistes küsimustes oleme ühel nõul ning teie hinnang äh, olukorrale kaitsetööstuses ning ka teadus- ja arendustegevuse vajadusele on täiesti õige, sest kui me seda Euroopa tasandil ei hakka tegema, siis sageli jääbki see tegemata, meil on vaja võimekust, näiteks ütleme kübervaldkonnas ja teisteski olulistes valdkondades. ning ma tõesti usun, et no me ju kõik teame, paar aastat tagasi tuli meil konstateerida, et me sõltume sisuliselt äh, Vene Antonovitest, Antonovi lennukitest teatud missioonide läbiviimiseks äh, ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika raames. ning äh, praegu võiks väga raske olla nende lennukite kasutamine tagada praeguses olukorras ja ja see on üks valdkond, kus meil on vaja strateegilist autonoomiat ning härra Schaffhauser. mul on hea meel, et te ei nõustu osaliselt ja kritiseerite minu raportit osades küsimustes, sest ma kindlasti ei tahaks, äh, et raport oleks niisugune, mille kõigi punktidega te nõus olete. ma ei nõustu teie seisukohaga. mina usun, et no võib-olla mingis olukorras kulutuste tegemine ühiselt on muutnud projektid kulukamaks, aga suures, suuresti ilmselt tänu sellele, et neid projekte ei juhitud korrektselt, sest sest sisuliselt nende kulutuste ühendamine tähendab, et see mõju tööstusele laieneb ning VKE-de potentsiaalne roll on siin väga oluline iseäranis praegu, kus me räägime küber- ja muudest valdkondadest, kus VKE-d on väga tähtsad, tähtsal kohal. ent küsimus on juhtimises, kuidas neid projekte juhitakse äh, kulude kärpimise plaanis ning just seetõttu ongi meil vaja strateegiliselt juhitud kaitsepoliitikat Euroopas. suur tänu teile kõigile! All right, thank you very much! suur tänu! ja nüüd, kolleegid, kolm raportit läheb hääletusele. ja alustame just viimati arutatud raportiga. nimelt Anna Komeši äh, raport. nii et pange ennast valmis. pange omad äh, hääletuskaardid masinatesse. ja kui kõigile sobib ja kõik töötab, sealhulgas härra Preeda, palun, ütleb härra esimees. nii, läheme siis hääletuse juurde, Anna Komeši raport. kompromiss üks, kes poolt? vastu. erapooletu, vastu võetud edasi, kakskümmend kaks, muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. kompromiss number neli. kes poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi läheme kompromissi kaks, kuuskümmend kaks juurde osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et kontrollime elektrooniliselt, nii et teine osa, palun kuuskümmend kaks, hääletamine on alanud We are waiting. Is it okay? kas kõik töötab? hästi, hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi seitsekümmend kaks, osade kaupa jälle hääletamine, esimene osa, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt? vastu, erapooletud ja tagasi lükatud seitsekümmend kolm, kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number seitse, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kaheksakümmend viis, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime, olge head. sada kuute, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja pluss üks hääl paneme siia juurde. kellel siis elektroonilist kaarti ei olnud? sada seitse üks, null, seitse, kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa, kes poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. siis kompromiss üheksa. kes on selle poolt? vastu, erapooletud ja vastu võetud sada kaheksateist, osade kaupa hääletame, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend neli edasi, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime, olge head, sada kakskümmend neli hääletamine on alanud. Close the vote. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. kakskümmend, sada kakskümmend viis, sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, langeb ära siin. miks? sest ah, tagasi lükatud, selge, lähme edasi siis, ütleb härra esimees. sada kakskümmend kaheksa veel kord, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis põhjenduspunkt B muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. neli poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd neliteist kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, hääletamine on alanud. One more. okei okay,, vote is closed. hääletamine on lõppenud õnnesoovid proua Komes teile! proua Lüüsing tahab öelda midagi. olge hea. jaa, rääkisime juba sellest, aga ma tahan öelda siin ka välja, et me teeme siin omaenda äh, raporti sel samal teemal okei okay,, now we move. edasi, läheme järgmise raporti juurde nimelt Mustamere piirkonna küsimus. kas kõik on valmis? kui jah, siis läheme edasi strateegiline sõjaline olukord Mustamere piirkonnas pärast Krimmi annekteerimist. kompromiss kuus, kes on selle poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud edasi läheme muudatusettepaneku kaheksakümmend kolm juurde, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, taga, äh, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist neljas osas. esimene osa, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun teist osa, sada üksteist. hääletamine on alanud okei okay. no,. We have, we have one. üks hääl on üle lisaks siin eh, erakondliku kuuluvuseta saadikute hulgast. nii et palun võtke see üks hääl tagasi, palun sealt. üksteist jätab hääletamata. üksteist peab hääletuskaardi välja võtma nii et äh, visake siin kulli kirja. no no we cannot. me ei saa minna edasi nii kaua, kui kellegi kaart on siin üle, ütleb härrasimees. nii, hästi, korras. aitäh, härra Schaffhauser teile. tagasi lükatud kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas osa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun neljandat osa. nii, jällegi. nii, korras. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. edasi. sada kaksteist, kes poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksateist, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist, kes on selle poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada äh, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa. kes on selle poolt, kes vastu? erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks, kes on nende poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes poolt? vastu, erapooletud. mulle tundub kontrollime siiski sada kakskümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend viis. sada kakskümmend viis, kes on selle poolt ja vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. siis sada kolmkümmend seitse, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa järgnevalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun sada viiskümmend kaks elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. nüüd on muudat-, muudatusettepanek, suuline, raportöörilt. see on siin hääletusnimekirjas ka kirjas. kes on selle poolt? sada viiskümmend kaks ei ole veel vastu võetud, nii et hääletame palun. kes on saja viiekümne kahe poolt, palun? pool, vastu? erapooletud? suulise muudatusettepaneku poolt kontrollime, palun. sada viiskümmend kaks, hääletamine on alanud. vabandust, ütleb esimees veel kord, me kontrollime suulist muudatusettepanekut number üks. see on hääletusnimekirjas sõnastatud, kui tahate, võin ette ka lugeda, ütleb e, esimees nii kenasti, kui ma suudan. no aeglaselt ja nii kahetseb, et mustas Äh, mere regionaalse julgeoleku koostööalgatused äh, Black Sea Four ja Black Sea Harmony, äh, mis on loodud selleks, et näidata välismaailmale selleks, et riigid saavad võtta peamise vastutuse oma julgeoleku eest ja nüüd lisandus samal ajal hoides oma potentsiaali tuleviku koostööks nende riikide vahel on hetkel halvatud nii et äh, potentsiaal on siin, mis on lisa, lisandatud. kogu lugu. Äh, hääletame nüüd. hääletamine on alanud. Mm, suulise muudatusettepaneku üks hääletamine käib, kes on poolt, hääletage nagu soovite, ütleb esimees. hääletamine on lõppenud. ai siiski vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend üheksa, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi sada üheksakümmend, saja üheksakümne poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks, kes on poolt. ei, me seda ei hääleta, sest see langeb ära, ütleb esimees. kuhu edasi? sada üheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu erapooletud. kontrollime palun, sada üheksakümmend kuus. hääletamine on alanud. jällegi on üks sealt üle samast leerist. loodan igatahes teie koostööle. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse, kes on selle poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa langeb ära. kompromiss kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakssada kaheksa, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks tuhat, kakssada kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletud. ja see on vastu võetud. kakssada üksteist, ei, langeb siiski ära, parandab esimees. siis edasi kakssada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada viisteist, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuusteist, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, kes on poolt? jaa, kompromiss seitseteist kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakssada kakskümmend seitse siiski hääletame kõigepealt, parandab esimees, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend poolt, ei, see langeb siiski ära, parandab esimees. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üheksa ja kakssada nelikümmend identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend viis, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võet- äh,, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek suuline. härra Püütikohver, härra esimees ma olen vastu suulisele muudatusettepanekule kaks. suuline muudatusettepanek on kahes lausega välja toodud, aga siin tehakse faktuaalne väljaütlemine, mis tegelikult ei ole nii. NATO-l ei ole kunagi olnud merel ja õhus ülemvõimu äh, selles piirkonnas ja see on täielik mõttetus, äh, see on faktide vastane ja ma olen ka sellele poliitikale vastu, mis, mille eest see suuline muudatusettepanek seisab, nii et meie oleme selle vastu, seda ei tohi hääletada. hästi, ütleb esimees, kõik on selge, me ei hääleta. Lähme edasi. Uh, kui me räägime NATO ülemvõimust äh, Äh, Musta mere piirkonnas, siis äh, muidugi seda võiks toetada argumendiga, ei saa seda suulist muudatusettepanekut lihtsalt tagasi võtta, sellepärast et rohelised ütlevad, et kõik on äh, vale. see on mõttetu jutt, ütleb härra Van Orden. härra Püüdikohver, meil on formaalne positsioon, mis võimaldab meil peatada hääletamine, kui ükskõik, kas te olete nõus või mitte, meie ei taha suulist muudatusettepanekut vastu võtta ja seda ma kasutangi, see õigus praegu As much as I would like to get in ma tahaksin muidugi debatti siin laskuda küll väga, ütleb äh, härra esimees, aga mina ei saa praegu selle debatiga liituda, hoian ennast tagasi. ja me peame siis seda algteksti hakkama hääletama. ei, isegi seda ei pea tegema. Is... nii et me ei hääleta. kommentaarid mikrofonita härra Tannokilt. The original, the original text stays because algtekst jääb paika nii, nagu ta on, sellepärast et suulist muudatusettepanekut ei ole hääletatud. kakssada viiskümmend kaks, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist, poolt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 erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun, kolmkümmend kaks, hääletamine on alanud Vote is closed. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. edasi kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime, palun. tundub, et keegi on väsinud siin käe tõstmiseks. ükskõik, kas tahavad hääletada vastu või poolt. Closed and it's rejected hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, palun. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd nelikümmend seitse langeb ära, nelikümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa langeb ära, kompromiss kaks, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss. kompromiss. muudatus kuuskümmend kuus, hääletame kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud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 üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, üheksas kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, nüüd lähme tagasi, sest mulle öeldi, et me jätsime vahele sada üheksakümmend neli kes on selle poolt, viieteistkümnes lõige, Tony Pitsulla, sada üheksakümmend neli. nii, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd lõpphääletus. palun alastage mulle. hääletamine alanud. Vote is closed. hääletamine lõppenud. täname raportööri nüüd lähme edasi, viimane raport, arvamuse eelnõu härra Danjanilt. kas kõik on valmis? muudatus kolmkümmend neli, kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd nüüd on meil plokina hääletamine, esimene plokina hääletamine. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas te tahate kontrollida, kontrollime. keegi väsis vist ära ja tahtis natukene meelelahutust. seitsmes plokina hääletamine, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ei, üks, meil on üks vastu võetud see on vastu võetud. nüüd läheme edasi number kaksteist, kaheteistkümnes plokina hääletamine, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, kui ma ei eksi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine plokina hääletamine, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, ei ole kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend kuus ikkagi, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, kaheksakümmend kuus, hääletamine on alanud. Vote is closed. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. plokina hääletus number kuus, kes on poolt, vastu, peame kontrollima kuues plokk, palun kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kahe, üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, vabandust, ütleb härra esimees. kõneldakse ilma mikrofonita. härra Pütikhofer, saame jätkata, ütleb härra esimees. me peame jätkama. mul on väga kahju, aga me peame jätkama. üheksakümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaks poolt, sada kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kolm poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. plokina hääletamine number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend seitse poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. plokina hääletamine neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime seda, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nii, nüüd. nüüd standardlause. kui te käsi ei tõsta, olete hoiatatud. edasi sada seitse sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. sada seitse, sada seitse. veel kord, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, ütleb kõneleja. kõneldakse ilma mikrofonita jah, okei, so we go to fifty nine. viiskümmend üheksa, lähme viiekümne üheksanda juurde. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud? kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, sada seitse, hääletamine on alanud. Vote is closed. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nii, lähme edasi. sada kümme, kes on poolt? sada kaheksa, vabandust, ütleb kõneleja, sada kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, ei, see on plokina hääletamine, kolmeteistkümnes plokina hääletamine, ütleb kõneleja kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no see oli üsna selge, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli, sada kolmkümmend viis poolt,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 erapooletud, kontrollime seda, sada kuuskümmend kaks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. nii, lähme sada kuuskümmend kaheksa. kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, plokina hääletamine neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda, hääletada mine on alanud, plokina hääletamine neli hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada kuuskümmend kolm, sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada kuuskümmend kolm. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud, sada kuuskümmend neli, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei, ei, nad äh, muutsid meelt. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiena, viies plokina hääletamine, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. sada seitsekümmend kuus, sada seitsekümmend kuus hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksas plokina hääletamine, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. üheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümnes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda. kümnes kümnes, hääletamine alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kümnes plokk, see on vastu võetud. nüüd langevad ära sada seitsekümmend üheksa öeldakse mulle, sada seitsekümmend üheksa on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, sada seitsekümmend üheksa. vabandust, vabandust, ütleb kõneleja. sada seitsekümmend üheksa, me hääletame seda nüüd elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt. see langeb ära, kaheksakümmend kolm langeb ära. nii et me ei hääleta seda. see langeb ära. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, sada kaheksakümmend üks kõneldakse ilma mikrofonita I'm, I'm telling, I'm telling you because now see ei olnud selge. ja seega ma tahtsin, et me kontrolliksime sada kaheksakümmend ühte elektrooniliselt. me näeme seda tulemust. sada kaheksakümmend üks hääletamine on alanud. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ei ole. vastu võetud vastu võetud. ma luban, et ma teen aeglasemalt, ütleb kõneleja. milline? kas me oleme siin nõu, oleme üksmeelel või ei ole? milline? kuni me siin läbirääkimisi peame, siis läheb kõik liiga kaua, lähme edasi, sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. no nii nagu eelmise hääletamisegagi. kontrollime seda, sada kaheksakümmend kaks. hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud. no näete et enamus tahtis selle poolt hääletada, sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt. vastu, erapooletud. vastu võetud, sada kaheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud. sada kaheksakümmend neli, kontrollime seda elektrooniliselt, hääletamine on alanud, sada kaheksakümmend neli. hääletamine lõppenud, vastu võetud nii et tundub, et meil on enamus siin olemas. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. seda peab kontrollima, sada kaheksakümmend üheksa. siin on mingid muutused. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. nüüd lähme edasi, sada üheksakümmend. kes on poolt? ei, ei, ütleb kõneleja. kes on poolt? sada üheksakümmend. vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda, sada üheksakümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. tuulest kantud, läinud kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kuuskümmend kaks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõpetanud, lõppenud, lõppenud tagasi lükatud. üheksakümmend, sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd on plokk üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kuus poolt, vastu. me peame kontrollima seda sada üheksakümmend kuus. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend kuus oli see, nüüd sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada poolt, vastu. kontrollime seda, kakssada. kontrollime, hääletamine on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, kakssada kaheksa. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neliteist poolt, vastu, er-, kontrollime seda, kakssada neliteist. hääletamine on alanud no te näete, et äh, alati ei ole üks ja seesama. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada neliteist oli see. kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud kakssada kuusteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kakssada kaheksateist, hääletamine on alanud. lõppenud no napilt, napilt. kontrollime uuesti. tagasi lükatud. kakssada üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kaks poolt vastu,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 tagasi lükatud, nelikümmend, nelikümmend üheksa, nelikümmend ühe-, kolmkümmend üheksa, vabandust, kontrollime häälet-, äh, siis elektrooniliselt. hääletamine alanud, lõppenud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu kontrollima. nelikümmend kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli. millist te tahate kontrollida, härra Castaldo? Teie pärast teeme seda. nelikümmend kaks. kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. no näete. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend kuus ei hääleta, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, nelikümmend üheksa. kes on poolt? kas te tahate kontrollida neljakümne kaheksandat? väga hea, nelikümmend kaheksa kontrollime. hääletamine on alanud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, kuuskümmend kolm. hääletamine on alanud. lõppenud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. mina ütleksin, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime, seitsekümmend seitse, hääletamine on alanud. lõppenud tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viimane hääletamine, kolmkümmend kuus, hääletamine on alanud viimane, kolmkümmend kuus elektrooniliselt, kolmkümmend kuus. kolmkümmend kuus, viimane muudatusettepanek. kolmkümmend kuus. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. elektrooniline, elektrooniline hääletamine, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. õnnitleme raportööri. So do we have something else? No, that's it. So tomorrow, remind them it's 8.30. Ladies and... nii, daamid ja härrad, homme hommikul me alustame pool üheksa. pool üheksa. mul on väga kahju, ma tahaksin midagi ette võtta, aga ma ei saa midagi teha. pool üheksa alustame. aitäh kõigile, head õhtut ja aitäh hea koostöö eest!